öelda, et ma olen saanud ainult ühe resolutsiooni ettepaneku ning sellega ongi see diskussioon lõppenud, häälet-, hääletamine toimub homme kell kaksteist ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, see on härra Voogeni raport kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvemenetluse suunised, muud jaod peale komisjoni ning esimene esimene kõneleja. esimene kõneleja on raportöör ise, härra Voon. aitäh, president. ausalt öeldes iseenda eelarve koostamine ei ole kaugeltki mitte lihtne ülesanne, seepärast suur aitäh variraportöörid liikmetele ja sekretäriaadile parlamendis selle eest, et teie aitasite need suunised kokku panna. minu meelest on meil olemas üldine konsensus, et äh, praegusel raskel ajal peab parlament mängima oma rolli ja oma eelarves rahasid kokku hoidma. näiteks ma praegu arvan, et äh, meie hulgas on vaid väga üksikuid, kes vastu oleksid meie eelarve külmutamisele. ma arvan, et me peame kindlasti äh, tagama, et parlamendi eelarve suurenemine järgmisel aastal jääb äh, allapoole inflatsiooni taset. minu meelest selles osas on meil lai kokkulepe olemas. mul on hea meel ka, et äh, põhilised soovitused meie suunistes on vastu võetud. minu meelest on väga oluline, et meie parlamendina ka oma eelarves leiame, kust kokku hoida vaja oleks vältida tarbetuid uusi initsiatiive, kui nad just ülivajalikud pole. Eh, reisi, eelarve, reisimiseks mõeldud eh, eelarveread tuleks ka eh, külmutada ja kindlasti tuleks külmutada kõik saadikute päevarahad, nii ehm, siis päevarahad ja ka kontorikuludeks ette nähtud vahendid et äh, nii peaks see jääma kuni meie mandaadi lõpuni ja me peaksime kriitilise pilguga üle vaatama kõik meie eelarveread, eriti need, kus raha alati üle jääb. minu arvates sealt on kindlasti võimalik raha kokku hoida. minu arvates on vaja ka kindlustada, et väldime ettenägematuid, tarbetuid ehm, ehitusprojekte meie mandaadi jooksul, meid on neid, meil on neid ennegi olnud ja minu meelest nüüd on õige aeg nii-öelda kriitilise inventuuri tegemiseks. Äh, ja kindlasti on vaja ka eelarvekomisjonil äh, äh, pi-, pidevalt värsket infot käimasolevate ehitusprojektide kohta. siis on veel koostöö teiste institutsioonidega koostööhoonete kirjaliku tõlke oles, osas, suulise tõlke osas ja personali osas. praegu on juba olemas institutsioonide vaheline lepe osapoolteks majandussotsiaalkomisjon, äh, komitee ja regioonide komitee, nemad näiteks kahekesi on juba lop-, kokku leppinud vägagi paljudes koostööpõhimõtetes ja minu arvates meil oleks öm, ähm, õige aeg nende eeskuju järgida. Ähm, koostöö eesmärk ähm, just nimelt taas äh, raha kokkuhoidmine, ma arvan, et äh, kirjaliku tõlke osas kindlasti on see võimalik. niisiis, tegelikult on olemas hulgaliselt võimalusi raha säästa, kuigi olen nõus, et äh, mitte alati nende säästukohtade leidmine ei ole lihtne. Ähm, on välja pakutud, et võiks ähm, sõltumatu hinnangu saada parlamendi eelarvele idee on, et keegi kõrvalseisja värske pilguga vaatab üle meie eelarve ja vaatab, kust võiks rahasid kokku hoida. minu eesmärk, minu ettepanek on, et äh, võiks teha äh, töörühma, mm, selle võiks korraldada eelarvekomisjoni juhatus, kes vastavalt oma äranägemisele siis kaasaks väljastpoolt äh, sõltumatuid eksperte. Ähm, võiks uurida ka võrdlus ähm, analüüsi, mis oli ähm, ähm, ette nähtud käesoleva aasta eelarve jaoks, kus ole, öö, oli juttu võrdlusest eri riikide parlamentidega ning USA kongressiga. Ähm, ning siis öö, äh, reisikulude küsimusega võiks ka tegeleda. lõpetuseks ütleksin kolleegidele, et öö, ähm, ma saan aru, et mõned on mures Ähm, parlamendi eelarve külmutamise pärast, nad arvavad, et seda on väga raske saavutada, teised on aga seda meelt, et võiks veelgi kaugemale eelarvekärbetes minna. mina siiski loodan, et enamik ähm, kolleege, saadikuid on nõus sellega, et meie juhised on väga hea kompromiss, mille alusel edasi minna. nii, et meil oleks võimalik eelarvekulusid, eelarvest kärpeid teha aga samas kindlustada meie efektiivset tööd, aitäh! suur aitäh selle sissejuhatuse eest! ja nüüd järgmisena kolmeks minutiks sõna proua Hoolmeierile. aitäh, president, kallid kolleegid. sooviksin alustada tunnustussõnastega, sõnadega raportööri aadressil, meie koostöö on olnud väga-väga hea ja ta oli valmis ülipõhjalikult erinevaid probleeme arutama ja neile ka lahendust otsima. möödunud aastal võtsime vastu kokkuhoiupaketi, juttu oli sellest, et eelarve laieneks vaid null koma kaheksa protsendi võrra, arvestades seda, et äh, Horvaatia on liitumas, äh, oleme me ikkagi eelarvet laiendanud vähem kui inflatsioon, äh, praegu on see suurenemine null koma üheksa protsendi. meil oleks vaja demonstreerida ka asjaolu, et praegusel hetkel me ei saa nii-öelda laiutada eelarvega, me peame Mm, ökonoomselt tegutsema ja leidma kokkuhoiukohad. siin on juttu olnud töörühma koos- öö, asutamisest, kes võiks öö, koostööd teha juhatuse, parlamendi siis juhatuse ning sekretäriaadi ja väliskonsultantidega ning leida kokkuhoiukohti. minu arvates oleks vaja seda aspekti tugevdada. me peaksime vaatama, kuidas või analüüsima, kuidas töö on korraldatud, leidma ähm, sealt säästukohti. tooksin näite, möödunud aastal näiteks kirjalik ja suuline tõlge äh, oli valdkond, ähm, kus meil õnnestus sada kakskümmend üks miljonit kokku hoida aasta jooksul. me peaksime samas suunas jätkama ka käesoleval aastal. nagu kolleeg Voon ütles, vähendatakse reisikuludeks ehk nähtud summasid ning päevarahasid, ehm, luubi alla on võetud ka hooned. Ehm, kindlasti tuleks väga põhjalikult kõiki neid asju analüüsida, meil peaks olema hoonete või kinnisvarapoliitika, mm, mis oleks ökonoomne ja et selline, et meil õnnestuks iga-aastaseid kulusid vähendada ja et meil oleks võimalik tekitada sünergiat. Vaatame ka teiste institutsioonide poole, et nemad järgiksid meie eeskuju ja toetaksid meid. ühelt poolt on meil parlamendile ette nähtud vägagi selged ülesanded Ehm, ehm, koos eelarvega ehm, ma sooviksin tänada, et eh, meil on õnnestunud kokku panna eh, hea eelarve, mis on vägagi eh, kaitstav ja põhjendatav. proua Hertšok, palun, kaheks minutiks. aitäh. sooviksin õnnitleda raportöör Derek Vooni äh, tema töö eest. on tõesti õigus, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet võib säästude osas pidada vägagi õnnestunuks, see on selline korralik äh, ähm, säästliku koduperenaise eelarve. me oleme praegu väga raskes olukorras ja tegelikult me peaksime kokkuhoidu alustama iseendist ehk saadikutest. sellepärast on ääretult oluline, et päevarahad külmutatakse, reisikulud äh, ähm, külmutatakse, äh, kirjaliku suulise tõlke eelarvet vähendatakse ja nii edasi. vaja on ähm, äh, kokku hoida, aga samas meil on vaja ka investeerida. vaja on nii-öelda pika perspektiivi säästmist, meil on vaja ka tehnilist innovatsiooni näiteks. peame olema innovatiivsed. nüüd tagasi Horvaatia juurde Nende saadikute osas me ei saa mingisuguseid sääste ette näha, sellepärast et nendel on ju samasugused õigused nagu meil kõigil. kui me soovime kulusid vähendada assistentide osas, siis me peame rääkima partnerite ja ametiühingutega. väga hea idee see komisjon kuuluks parlamendi sekretäriaat ja nii edasi, ehm, kes analüüsiks võimalusi eelarve äh, säästa, tahaksin tänada kõiki panuse eest. aitäh, et kõneajast kinni pidasite ja nüüd äh, härra Gerbandi. suur aitäh, president, ka mina sooviksin tänada Derek Warni ütlemata hea töö eest ja selle eest, kuivõrd meeldivalt ta töötas variraportööridega suur,. suur-suur aitäh! eelkõnelejad Rahvapartei ja sotsiaaldemokraatide äh, nimel on öelnud, et midagi on siin majas eelarve osas toimunud. möödunud aastal oli see kärbete tegemine väga raske, aga nüüd ma tegelikult näen, et kogu parlament on palju rohkem valmis äh, Äh, kriitilise pilguga oma majapidamise üle vaatma. see on ka igati loomulik, sest majanduskriis jätkub ja meil on vaja kulusid kokku hoida. olemas on vaid üks tõeline vastus, meil on vaja rohkem läbipaistvust. seal me peame rohkem tööd tegema. üks neid elemente on see, millest Vooni raport ka räägib, nimelt meie enda eelarve, selle võimalused kulusid äh, kokku hoida. möödunud aastal äh, tegeleti täiskogul sellega eelarve täitmist arutades, eelarve täitmisele heakskiitu andes ja tegelikult ei ähm, läinud see väga kenasti Äh, selle kohta saadeti ka kiri härra Puusekile, ähm, öeldi, et millal me lõpuks saame vastused eelarve kohta. ma sooviksin pöörduda teie poole, president, et teie omakorda ähm, võtaksite selle teema üles me Euroopa Parlamendi praeguse pere, äh, presidendiga. meil on vaja analüüsida kõiki eelarveridu, ja siis eelarvekomisjon saab omakorda selle analüüsi ette võtta, niimoodi on meil võimalik leida kokkuhoiukohti. lõpetuseks. ma ütleksin, et ähm, on olemas üldine nii-öelda kokkulepe eelarve külmutamise osas ja ma loodan, et äh, see järgmine äh, eelarve saab olema kainem. aitäh ja Richard Ashford kaks pool minutit. aitäh, president! liikmesriikide valitsused üle kogu Euroopa püüavad kulusid kärpida, paremat rentaablust anda ähm, rahale ja täpselt sama on ka meie ülesanne. meie saadikutena peaksime nende äh, moodi tegutsema, me peaksime väga tähelepanelikult analüüsima institutsioonide eelarveid äh,, Äh, vaja oleks väga äh, rangeid kokkuhoiumeetmeid ja me võiksime demonstreerida äh, eestvedamist. aitäh sekretäriaadile ja parlamendi juhtkonnale väga realistlike numbrite eest samas ütleksin, et meil saadikutena on aga ka õigus nõuda, et meie eeskuju järgiksid ka teised Euroopa institutsioonid. me peaksime nõudma ka nende eelarves tõelist kokkuhoidu ja seda, et ka nemad annaksid parima hinnakvaliteedi suhte. ma täiesti toetan raportööri üleskutset eelarve külmutamiseks ja tegelikult paljudes valdkondades ma tahaksin minna veelgi kaugemale. praegu aga ma piirdun sellega, et avaldan kolleeg Voonile tunnustust väga hea raporti eest. kolm märkust siiski. esiteks kinnisvarapoliitika. parlamendis saadikud peaksid kriitilisemalt analüüsima kinnisvara investeeringuid, haldust ja kulusid. me võiksime teistelt institutsioonidelt ka oodata säästu saavutamist äh, nii-öelda kinnisvara jagamisega. teiseks, parlament peaks ootama teistelt institutsioonidelt mastaabisäästu kaudu ähm, kokkuhoiu saavutamist. me peaksime jällegi vaatama personalipoliitikat, personalimäärust ja nii edasi, me peaksime kontrollima, et need tõesti on kaasajaga kaasas käivad ja on rentaablid. ja tegelikult äh, seda teemat, selle teema puhul ei saa ikka kohe jätta äh, mainimata seda kahe asukoha äh, küsimust. ülim aeg, et parlament jääks pidama ühte kohta. see on täiesti äh, põhjendamatu, et me kogu aeg räägime äh, kokkuhoiust ja säästust, kui me ise niimoodi raha lara-, laristame. ja sellepärast ma teeksingi ettepaneku, et selleks, et me usaldusväärseks jääksime, meil on vaja seda asukoha küsimust arutada ja teha seda praegu. aitäh ja järgmiseks saab üheks minutiks sõna kolleeg Portas. aitäh, president üldised eelarvesuunised põhimõtteliselt on tõuketõmbetegurite tulemusel ähm, läinud õiges suunas. Euroopa Parlament peab ähm, lõpuks kokkuleppele jõudma nõukogu ka ähm, selles, et külmutada saadikute palgad kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tasemel. minu meelest see on mõõdukas ja igati mõistlik ettepanek. ei ole vähimatki põhjust, et meie jääksime sellest debatist kõrvale. minu meelest oleks vaja vaadata saadikute õigusi ja siis mõelda selle meetme peale ja samas ei saa takistada äh, saadikuid mis tahes fraktsioonist oma seisukohta välja ütlema oma sissetuleku osas. sellel ettepanekul on palju sõpru selle taga ja tegelikult see on väga hea, sest ega meil vaenlasi Euroopas vaja ei ole. suur tänu, poolteist minutit, proua Andresen. suur tänu, president, majanduskriisi keskmes kus Euroopa Liit surub liikmesriikidele peale kärpeid, arvab see koda ikka veel, et tal on õigus küsida inflatsiooni võrra eelarve suurendamist. me ei suuda isegi kokkuleppele jõuda selles osas, kui suur see inflatsioon on, aga ükskõik, kas see on üks koma üheksa või kolm protsenti, tõsi on see, et Euroopa bürokraatia on juba ülepaisutatud ja peaks minema dieedile. selle parlamendi kulu on ebaproportsionaalselt suur, kaks miljonit eurot MEP-i kohta, see ei ole mõistlik viimase nelja aastaga on esinduskulud kasvanud sada kaheksakümmend protsenti, sellest äh, kululiigist peaksime vabanema. Äh, Euroopa ajaloomaja äh, kulud läksid üle viiekümne miljoni euro võrra ja igal aastal kulub selleks majaks üksteist miljonit eurot. see on liigne priiskamine sada kuuskümmend seitse protsenti on viimase nelja aasta jooksul kasvanud äh, rahastamine Euroopa poliitilistele parteidele. meil ei ole Euroopa poliitilisi parteid vaja, meie, meid valivad meie koduriigi valijad meie koduriigi parteide nimekirjadest. härra president, raportöör kutsub üles äh, külmutama kulusid, aga meil on vaja vähendada tõsiselt selle parlamendi vähe-, kulusid ja ka kogu Euroopa Liidu eelarvet järgmisel aastal vähemalt kümme protsenti, kui me seda ei tee, siis me oleme nagu paksud rasvased kõutsid. kui vam, nii. suur tänu. nüüd poolteist minutit, proua Vertmann. suur tänu, nendel rasketel aegadel liikmesriikide jaoks peame olema väga realistlikud ja seetõttu toetame me härra Vooni ja tema ettepanekuid kokkuhoiu osas. me usume, et kõik Euroopa kodanikud peaksid nägema, et me peame vöörühma pingutama. ja kui äh, institutsioonide vaheline äh, koostöö näiteks äh, personali juhtimise ja hoonete osas oleks parem, siis oleks võimalik veelgi rohkem kokku hoida Äh, loomulikult on teatud valdkondi, mille osas peaksime olema ettevaatlikud, näiteks äh, kulude vähendamisel keskkonnakaitsele, äh, kõikides institutsioonides on olemas keskkonnapoliitika ja samuti küsimus puudutab keeleteenuseid. eelmisel aastal nägime, kuidas püüti vähendada keeleteenuseid, aga Äh, see suund ei saa jätkuda, meil on viissada miljonit Euroopa kodanikku ja nendel kodanikel peab olema võimalus näha oma emakeeles seda, mida me teeme, jälgida seda, mida me teeme. läbipaistvus demokraatlikus protsessis ei tohi langeda suulise tõlke eelarve ohvriks. samuti tahan tänada peasekretäri äh, suurepärase töö eest nendel rasketel aegadel. suur tänu ja suur tänu ka kõneajast kinnipidamise eest ja nüüd härra Kariga Poedo kolm minutit. suur tänu, president. eelarve muutub ajas ja kõik institutsioonid püüavad oma eelarve koostamisel äh, saada tasakaalu liikmete õigustatud huvid, äh, valimis, valijate huvid ja samuti administratsiooni huvid. vaadates konkreetsemat Euroopa Parlamendi eelarvet, pean alustama sellest, et äh, eelarve on siiani töötanud päris hästi ja päris paljud eelarveread toimivad päris hästi meie pädevus on suurenenud, meil on rohkem liikmesriike, meil on üha rohkem mitmekeelsust, meil on vaja toetada rohkem kui seitsesadat MEP-i nende töös ja kõik see tähendab, et meil on vaja suurt eelarvet. samas aga küsime endalt, kui vaadata nüüd kaugemale hädavajalikust, siis kas see eelarve on ka jätkusuutlik keskpikas perspektiivis ja pikemas perspektiivis ja eriti arvestades, et meil on majanduskriis me oleme seda teemat asepresidentide ja peadirektor, peadirek-, peasekretäriga äh, arutanud. ma ei ole näinud äh, väga suurt ühtlust erinevate parteide seisukohtade vahel. härra Voon ütles, et meil oleks vaja äh, Äh, menetluse lihtsustamist ja samuti on vaja ka teha tegelikke kärpeid, mis samas ei seaks ohtu meile pakutavaid teenuseid ja meie haldust kui me töötame õigusaktidega, siis me peame tagama, et vastuvõetavad õigusaktid oleksid kvaliteetsed. seda eeldavad meilt kodanikud. eelarvekomisjon tahaks, et komisjon vähendaks oma eelarvet äh, aastal kaks tuhat kakskümmend vähem kui kahe protsendi äh, võrra. Äh, juhatuses on lähtutud umbes kümne umbes, umbes kolmeprotsendilisest kasvust, vabandust aga eelarvemenetluse käigus tõenäoliselt leiame siin mingisuguse ühise keele ja ma usun, et et kolleegid mõistavad, et tasakaal on oluline. suur tänu ja nüüd kolleeg Vladimir Manka, kaks minutit. aitäh, president, raportöör tõi väga selgelt välja need valdkonnad, kus parlament saaks kokku hoida ja ta näitas ka valdkondi, kus võiks olla tõhusam mina olin kahe tuhande kümnenda aasta eelarve raportöör ja mul oli võimalus äh, arutada eelarve küsimusi äh, nii erinevate parlamendi peadirektoraatidega kui ka Euroopa institutsioonidega ja me leidsime mitmeid puudusi. selle põhjal äh, koostasime ka raporti, mille see koda heaks kiitis ja see raport ütles, et meil on vaja siseauditit ja leppisime ka kokku, et see siseaudit saab alguse infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadist ja samuti turvalisuse valdkonnast. aga äh, lõpuks ei valitud mitte äh, välisaudiitorit, vaid äh, tehti see siseaudit sisemiste ressurssidega aga kui me jääme ainult äh, sellise lahenduse juurde, siis äh, me ei leia tegelikult neid äh, reserve, kõik ka ettevõtted ja organisatsioonid praegusel ajal otsivad varjatud reserve, ka mina ise töötan kohalikus omavalitsuses, millel on umbes sama palju töötajaid kui Euroopa Parlamendil, me kaotasime majanduskriisi jooksul äh, Äh, umbes kakskümmend protsenti oma tuludest ja ilma väga põhjaliku analüüsita me ei oleks suutnud oma eelarvet tasakaalu saada. nii et ma arvan et ka, et äh, peasekretär ja äh, teised on teinud väga häid ettepanekuid, aga me peaksime ka äh, Äh, eeskuju võtma kontrollikojalt, mis esimese Euroopa institutsioonile lubas välisaudiitorid ennast auditeerima ja kontrollima oma kulusid. ma arvan, et see on oluline, äh, aitaks meil läbi viia strukturaalseid muutureid ja muutusi ja hoida kokku miljoneid eurosid. suur tänu, härra Manka, nüüd poolteist minutit, härra Häglund. aitäh, härra president, lubage mul kõigepealt Äh, meie fraktsiooni koordinaatorina eelarvekomisjonis tänada raportööri suurepärase töö eest, ka mina olen nõus, et äh, meil õnnestub leida selles kojas äh, konsensus ja see on praegusel raskel majanduslikul ajal oluline. minu äh, Äh, kolleeg Gerbrandi selgitas äh, väga hästi meie fraktsiooni seisukohti, me oleme väga positiivselt meelestatud selles osas, et me peaksime läbi vaatama kõik äh, oma kulud ja vähendama neid ja mitte suurendama eelarvet üheks osaks selleks tegevuses võiks olla ka just nimelt see välisaudit, mida raportöör palus ja ma arvan, et see ei tuleks meile kahjuks. Äh, samas peasekretär, kellele ka kolleeg Ashford viitas, on teinud väga head tööd, ta on juba leidnud kokkuhoiukohti pärast seda, kui meie hakkasime kokkuhoiuvõimalusi nõudma, nii et äh, me näeme, et äh, juba see, et me oleme nõudnud kokkuhoidu, on hästi mõjunud. selle ühe asukoha ettepaneku osas ähm, nagu öeldud, see on paljudele sümboolne küsimus, aga see on ka majanduslik küsimus. me elame karmidel aegadel ja on oluline, et kolleegidel oleks võimalik veel üks kord selles osas äh, seisukohta võtta, nii et minu fraktsiooni kolleegid nõustusid selle muudatusettepanekuga. ja ma loodan, et me jätkame samal teel ka tulevikus. suur tänu, härra Häglund ja nüüd üks minut, härra Peeter Van Dalen. aitäh härra president, lugupeetud president, liikmesriikidel on tekkinud terve hulk küsimusi ja igati õigustatult. institutsioonid kogu aeg aga nõuavad rohkem raha ja kulutavad rohkem raha. Õnneks nüüd hakatakse seda traditsiooni ometi lõpetama ja ma arvan tõesti, et see on suurepärane, suurepärane. Bravo meile endile ma ei ole eh, parlamendi raportiga väga rahul, minu arust see peaks olema mingi väline organ, kes teeb niisuguse raporti, vaatab läbi kõik eelarveread ja siis meie vastutame selle eest, mis me oleme sinna kirja pannud, sellepärast et meil on tarvis vastutust ja läbipaistvust Ehm, ka aastaks kaks tuhat kolmteist on meie eelarveridadel reserv kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ja mul on väga hea meel, et peasekretär on niisuguse äh, raporti koostanud. suur tänu ning järgmine kõneleja, härra Morganti. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, me räägime siin kulude vähendamisest Euroopa Liidu poolt, aga me ei ole nimetanud ikkagi kahte parlamendi asukohta, mis maksab iga aasta umbes kakssada miljonit. ning kui me kokkuvõttes teeb see kuskil ühe miljardi, nii et ükski Euroopa tavakodanik ei saa aru, miks meil on vaja kahte asukohta, keegi ei ole sellega nõus, nad näevad ainult seda, et me kulutame tohutul hulgal raha ilma igasuguste, ilma igasuguste põhjendusteta selle taga. kui me vaatleksime seda kahe asukoha küsimust tõesti tõsiselt, siis me selgitaksime ja saadaksime ka tugeva signaali. Äh, Taani eesistujana on esitanud selle küsimuse, aga president Monti üritas jällegi vältida seda vastust. siin praegusel hetkel on tegu tegelikult Prantsuse väljapressimisega. nüüd aga järgmine kõneleja, härra Hartong, poolteist minutit härra president, Hollandis öeldakse, ärge seletage, vaid tegutsege. aga meie siin muudkui räägime ja mitte mingisuguseid tulemusi meie jutt ei anna. eelarveridade külmutamine on kummaline, sellepärast et tegelikult me peaksime ju, meil on rohkem kohustusi tulnud ja meie eelarve tegelikult läheb meie kodanikel maksma kuni miljard eurot. meil on tarvis oma institutsioone ja organisatsioone reformida. regioonide komiteel paluti, paluti seda küsimust vaadelda, aga ka nemad ei ole mitte midagi teinud institutsioonide poole pöördutakse ettepanekuga, et nad oleksid kokkuhoidlikumad, aga kohus näiteks ei pea mitte midagi tegema, temal ei ole tarvis mitte midagi kohtu, kokku hoida juba varemgi külmutati mõningad eelarveread, näiteks lähetuskulud ja muud sarnased kulud, aga meil on tarvis tegelikult päris kokkuhoidu, sellepärast et me läheme kodanikel maksma seitsekümmend viis miljonit eurot. missugune on siis nüüd see lahendus, looksime mingi töörühma, see ei ole kellegi lahendus, see on tegelikult naeruväärne. on viimane aeg, et Euroopa Liit ei vaataks niisuguseid sotsialistlikke ideaale, vaid vaataks otsa oma kodanikele, sellepärast et meie kodanikel saab meist tõesti juba varsti kõri. suur tänu ja nüüd härra Fernandes, kaks minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. esiteks ma tahaksin raportööri tänada ja soovida talle edu ja jõudu, see töö on olnud suur, mis ta on ära teinud ja väga huvitav on näha siin ka mõningaid arvusid, sada üheksakümmend miljonit eurot makse signeeringutes on eelarves ehk siis üks protsent kogu SKT-st. kahekümne seitsme liikmesriigi eelarved on umbes nelikümmend neli korda suuremad kui Euroopa Liidu eelarve. suhteliselt huvitav arv, kahe tuhande teisest aastast kahe tuhande kümnendani tõusid riigieelarved kümme protsenti, aga Euroopa Liidu oma kolmkümmend seitse protsenti. ma tahan teile jällegi meenutada, et selle aja jooksul toimus juba majanduslik äh, seisak väga mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, aga Euroopa Liidu eelarvel ei ole mitte kunagi eelarve defitsiiti see hoolitseb kõikide institutsioonide investeeringute eest kokku umbes kuus protsenti institutsioonide kogu eelarvest ning üks protsent kogu e eel Euroopa Liidu eelarvest kulub Euroopa Parlamendi ülalpidamiseks. Need on põhimõtteliselt ainult arvud, ma ei taha sellega öelda, et me peaksime ikkagi kulutama, loomulikult tuleb olla range ja kokkuhoidlik, aga samas tuleb olla ka ökonoomne ja tuleb olla tõhus. oluline on hea finantshaldus ka eelarve koostamisel, mitte ainult tema ellurakendamisel, kui me vaatame Euroopa Liidu erinevate institutsioonide eelarveid, siis jah, ma arvan, et me peame tagama äärmise kokkuhoiu, aga samas ka ikkagi tagama, et oleksid olemas miinimumressursid, mis on vajalikud Euroopa Liidu toimimiseks. eriti tuleb meil ikkagi tagada see, et meil oleks seadusandlik suurepärasus jätkuvalt olemas. ma arvan, et see on kõige olulisem. suur tänu ja nüüd kaks minutit proua Gardial Rubial. tänu, härra president. mina tahaksin alustada sellest, et ma õnnitlen härra Vaani suurepärase töö eest. ta on andnud meile tõesti teatavaid suuniseid, kuidas parlament võiks oma eelarvet koostada ning see on ka kooskõlas selles samas kojas mõni aasta tagasi alanud tööga ma tahaksin meenutada jällegi sedasama, et kogu Euroopa Liidu eelarvest on parlamendi eelarve ainult umbes üks protsent ja hoolimata sellest, et me räägime vähendatud eelarvest, me ei saa hakata selle koja kulusid liigselt kokku hoidma. kui me arutasime kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis võtsime vastu otsuse anda suuniseid eelarve koostamiseks ja selle kallal me ka töötame järgmistel kuudel. aastate, aastaks kaks tuhat kolmteist oleme me üheks prioriteediks seadnud eelarvelise vastutuse, kavatseme kulusid vähendada, aga samas tagada, et meie koda suurepäraselt funktsioneeriks. ma arvan, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid üritama oma eelarveid otstarbekamalt rakendada. meie siin praegu üritame reisikulusid vähendada ning samuti äh, MEP-ide päevarahasid. me tahaksime, et need oleksid kuni parlamendi selle ametiaja lõpuni külmutatud, samuti pikas ja keskpikas perspektiivis soovime me teha tõsiseid kärpeid või vähemasti kokku hoida, me soovime, et kõigepealt meie eelarvele tehtaks sõltumatu hinnang, siis me soovime luua parlamendisisese töörühma ja see töörühm käsitleks konkreetseid meetmeid ning siis on meil ka sekretäriaat, kes peaks tegema analüüsi et näha, kas kuskil mingisugused kulud ei kattu ja missugused eelarveread on kõige probleemsemad. ma arvan, et need reformid aitavad meil tegelikult tagada meie koja parem finantshaldus. suur tänu ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Jensen. suur tänu, härra president, ka mina tahaksin öelda, et väga kurb on see, et me ei saa kõige selgemat ja kõige tõhusamat kärbet ära teha ja nimelt lõpetada see reisiv tsirkus, et me tuleme iga kuu Strasbourgi, anname selle hoone mõnele teisele institutsioonile, aga paraku seda meie otsustada ei saa, me peame selle otsuse jätma riigijuhtidele ja valitsuspeadele teha, ma olen igati nõus nende kõnelejatega, kes ütlesid, et me peame olema tõhusamad ja peaksime üritama ka kokku hoida, aga kokkuhoid ja tõhususe suur, tõhusam töö, see ei saa tulla mitmekeelsuse arvelt. on suurepärane võimalus, kui me leiame erinevaid äh, tehnilisi lahendusi, mis aitavad meil kokku hoida ja pakuvad paremat kirjalikku tõlketeenust. aga mitmekeelsust ei tohi ohustada ja sellest me ei tohi loobuda. ma sooviksin samuti tänada härra Booni suurepäraste tulemuste eest e, e, ettepanek kirju-, külmutada para-, parlamendi kulud on võimalik, aga minu arvates me peame ikkagi rõhutama seda, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid suurema tõhususe poole püüdlema. see kehtib nii nõukogu kui kohtu majandus, majandus- ja sotsiaalkomitee kui ka regioonide komitee kohta. Horvaatia liitumine võiks olla suurepärane võimalus vaadata kasvanud kulusid ja seda, kuidas neid kasvavaid kulusid kulusid katta kasvanud tõhususe abil. ja nüüd sõna härra Ashley Foxil üheks minutiks. suur tänu, ma sooviksin alut-, alustada sellest, et tänan Derek Fooni selle suure töö eest, mul on hea meel näha, mida ta on kirjutanud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kokkuhoiu küsimuses. Leiboristide partei on sellega igati nõus, me teeme kõike, me üritame teha kõik, mis meie võimuses, et teha korda see jama, millega Ühendkuningriigid on silmitsi. mulle meeldiks, kui Euroopa Liidu halduskulusid vähendataks igal aastal järgmise seitsme aasta jooksul. minu arust Euroopa täiesti kasutu majandus- ja sotsiaalkomitee ja samuti täiesti mõttetu regioonide komitee tuleksid lihtsalt sai, laiali saata, sellepärast et see aitaks kokku hoida maksumaksjate raha ja vähendaks hulgali, hulgaliselt bürokraatiat samuti tuleks lõpetada see mõttetu reisimine Strasbourgi ja Brüsseli vahel meie valijad vaatavad, mida me teeme ja seetõttu ma tõesti pöördun liikmete poole, palun toetame seda raportit. suur tänu ja nüüd proua Mateera kaheks minutiks. aitäh, president, kallid kolleegid. maja majanduslik, finants ja rahvusvaheline olukord on väga raske meil. E, ja põhimõtteliselt on ähm, siin rõhutatult esile tõusnud liikmesriikide raske olukord, kus äh, napib nii-öelda majanduslikku juhtimist ähm,, tulemuseks on ähm, pretsedenditu majanduskriis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve Äh, leitmotiiv peaks olema eelarvedistsipliin. kindlasti äh, äh, peaksime ähm, tegema nii, nagu volinik Levanovski ütles, ehk eelarve maksimaalselt võiks kasvada kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ühe koma üheksa protsendi võrra. Euroopa Parlament peaks tegema niimoodi nagu teisedki selleks tuleks külmutada halduskulud, igasugused kinnisvaraostud eh, ja hoonete laiendamise poliitika samuti, aga ilma, et me populismi langeksime. Euroopasse ei tohiks usku kaotada, me ei tohiks nii-öelda kät-, käsi üles tõus-, tõsta. meie halduskulud on vaid kaks protsenti kogu Euroopa haldus kuludest ja meil tegelikult on võimalik demonstreerida, et me, eh, me ei kehastame lisaväärtust sellele tööle, mida tehakse liikmesriikides. meil on vaja äh, vägagi võimsalt reageerida majanduskriisile ähm,, meil on vaja saavutada eesmärgid ja säilitada usaldusväärsus aastal kaks tuhat kolmteist. aitäh ja veel kord tunnustus raportöörile! aitäh ja nüüd kolmeks minutiks härra Färm. tänan, president. eritänu raportöör Voonile. ta on väga tõsise ja väga loomingulise tööga hakkama saanud, ehm, võttes luubi alla parlamendi ja teiste institutsioonide eelarve. ma näen, et ta on ka kaasanud kõiki teisi fraktsioone, mis on loomulikult eeltingimus kokkuleppe saavutamiseks ja see asjaolu väärib äramärkimist. meil on siin uus hoiak nüüd iga aasta on parlamendi eelarved tõusnud, aga nüüd on meil üldine kokkulepe, et tervikeelarve tuleks külmutada ja väga paljudes valdkondades tuleks kulusid kokku hoida. samuti on ka üldine kokkulepe, et me peaksime säästlikumalt tegutsema ning ähm, analüüsima ka saadikute kulusid. minu arvates on äärmiselt äh, oluline, et me oleme näinud siin muudatusi juba. tavaliselt on meil olnud kakskümmend protsenti näitaja halduseelarve ähm, Ehm, siis halduskulud pika perspektiivi eelarves, nüüd on see üheksateist protsenti, mis tähendab seitsmekümne miljonilist kokkuhoiutu. aga me ei peaks ainult kärpeid tegema, meil oleks vaja samas ka tulevikku vaadata ja suuremat säästlikkust saavutada, kaasaegsemaks peaksime muutuma. ma arvan, et praegu toimuv on vaid algus, kõike seda on võimalik teha ilma, et meie tuumiktegevus kannataks ja kindlasti peaksime mm, tegema ära ka oma vabatahtliku töö ja, ja seadusandliku töö. põhimõtteliselt on mul väga hea meel, et me oleme kokkuleppele jõudnud parlamendis töörühma moodustamine, kus öm, ähm, võiks kasutada väliseksperte öm, ähm, ja küsida nende seisukohta sellistes asjades, kus meil oleks väga öö, ähm, äh, palju võimalik kasulikku nõu saada hoonete kliimamu-, öö, muudatuste kulude kontrolli all hoidmise alal, see on väga silmi av-, avardav. kõikides vald-, eelarvevaldkondades on meil kindlasti võimalik ära kasutada ka teiste parlamentide häid o-, öö, kogemusi, kuigi meil on mõningaid unikaalseid asju, mida teistel ei ole, kas või see, need reisikulud. ja nüüd ähm, äh, ei räägi ma enam fraktsiooni esindajana, ma ole, ma räägin nüüd Rootsi sotsiaaldemokraadina. minu arvates meid äh,, me ei äh, saa enam reisida edasi-tagasi Brüsseli ja Strasbourgi vahel, sellepärast ma pöördun nende valitsuste poole, kes soovivad näha kärpeid Euroopa Liidu eelarves, palun tõstatage see küsimus. aitäh ja järgmisena kolleeg Rüübik kaheks minutiks. aitäh, president! mul on väga hea meel, et me täna just nimelt Strasbourgis seda asja arutama mm, ja eriti just nimelt mu-, esimese, esimest muudatusettepanekut, mis puudutab asukohta, öeldakse, et Strasbourg on rahulinn, eh, siin on ähm, ähm, ehitatud Euroopat ühendavad äh, eh, sillad äh,, eh, härra Schumann oli kõige sellega seotud RTV on siin ähm, hiid ähm, ringhäälingu Elmana ähm,, minu meelest äh, oleks võimalik neid ära kasutada äh,. siin räägitakse sellest, et parlamendil peaks olema üks asukoht, aga vabandage väga, meil on üks asukoht juba Äh, ja see on lepingus kirjas ja me peaksime lepingust kinni pidama. meie maja on täis Euroopa ajalugu, minu arvates on tähtis, et me demonstreeriksime noortele, kui oluline on midagi meie, meil oleva rahu heaks iga päev ära teha ja vaja on seda ka äh, dokumenteerida, siin majas on käinud äh, äh üle miljoni inimese aastas inimesed tõesti tahavad teada, kuidas Euroopa on aja jooksul arenenud. selle jaoks on meil vaja väga tugevaid Euroopa parteisid. me peame otsustavalt tegutsema nende isikute vastu, kes öö, äh, soovivad öö, ähm, äh, keskenduda vaid nimelt äh, rahvuslikele konfliktidele. vaja on midagi Euroopa heaks teha ja selleks on vaja ka öö, rahasid kuues ähm, muudatusettepanek, esinduskulud, noh, ma jah, saan aru, et külalisi tuleb nii-öelda kenasti kohelda ähm, ja sellepärast ma arvan, et see hääletus homme on väga oluline. aitäh! härra Stavrakakis, kaheks minutiks, palun. noh kallid kolleegid, ka mina sooviksin avaldada tunnustust raportöörile tema väga hea töö eest. me räägime eelarvesuunistest ajal, kui on käimas majandus- ja finantskriis, mis on väga suur katsumus igasugustele eelarvetele. eelarve ähm, piiranguid tehti, ähm, on tehtud ja tegelikult on näha ka ähm, seda raportööri suhtumisest, tegelikult tal on õigus, me peame keskenduma tõesti prioriteetidele ja kui vähegi võimalik, siis me peaksime püüdma halduskulude ähm, eelarves kärpeid teha. minagi sooviksin alla kriipsutada asjaolu, et kui eelarves kärpeid teha, siis tuleb samas arvestada ka konkreetseid õiguslikke kohustusi, mis meil on, kas või need, mis on seotud Horvaatia liitumisega. haldus aga peab olema kulutõhus eh, nii, et me hoiaksime või täidaksime Lissaboni leppest öö, öö, johtuvad kohustused. härra Kelly pooleteiseks minutiks. analoogiliselt eelkõnelejatega sooviksin ka mina avaldada tänu kolleeg Voonile tema väga hästi tehtud töö eest. on täiesti loomulik, et üldsus ja ajakirjandus vaatavad, kui palju me kulutame. see ei ole tegelikult halb, see sunnib mõnes mõttes ka meid analüüsima oma tegevust. ma ei näe sellepärast mingi, midagi paha selles, et meil võiks olla välisaudit. see kindlasti oleks üldises kontekstis hea ja teiseks äh, meil oleks selle ähm, kaudu ka hea õigustada oma kulusid ja äh, võib-olla äh, õnnestuks niimoodi ka kärpeid teha, ilma et äh, lõpptagajärjed kannataksid. siin on räägitud ühest asukohast jah, minu arvates see kindlasti on aktuaalne teema. iga kuu Strasbourgi tulek, paljud inimesed tegelikult ei, neil ei ole aimugi sellest ja need, kellel on sellest aimu, nende jaoks on see täiesti ähm, mõistusevastane. siin võib-olla seda küsimust tuleks vaadata Prantsusmaa poolt ka, tuleks vaadata säästuvõimalusi nii et äh, mina tervitaksin välisauditit. Thank you very much uh,, Mr. suur aitäh. härra Kelly, kas te härra Rüübikil olete nõus võtma vastu sinise kaardi küsimuse? härra Rüübik, jah, härra Kelly, suur aitäh, sellepärast et te mainisite kulusid. mis te arvate, kas ähm, parlamendisaadikud on äh, Äh, innukad oma päevarahasid ja palka vähendama. ärgem unustagem, et tegelikult äh, saadik ei pea tingimata äh, nii-öelda kogu seda ettenähtud raha ära kulutama ja tal on võimalik oma äranägemise järgi tegutseda tal on võimalik ka annetusi teha selle rahaga organisatsioonidele ja vaestele ja minu meelest see tuleks ka üldsusele selgelt maha öelda. mis te arvate, kas see on õige, et liikmed ise omal initsiatiivil tegutsevad või mitte? suur aitäh, härra Rüüdik. mina arvan, et saadikud peaksid tegelema, tegutsema oma äranägemise järgi aga mina arvan, et see välisaudit ilmselt on kõige objektiivsem arvamus. Shakespeare on öelnud, et äh, nii-öelda palki oma silmas ei näe. minu meelest äh, asjale on vaja objektiivselt läheneda ja nii on äh, ka tulemus lihtne tulema, mille alusel edasi minna. aitäh, kaheks minutiks härra Olenitšek. suur aitäh president, väga hea raportööri äh, raporti eest sooviksin öelda, pärast Lissaboni lepet on meie ees uued väljakutsed äh,. Euroopa tulevik sõltub äh, meist, äh, me oleme hakanud reformima siin näiteks äh, ja analüüsima põllumajanduspoliitikat, me peame olema professionaalid ja meil on vaja väga head tuge nii Euroopa Parlamendi administratsioonilt kui ka komis-, Euroopa Komisjoni töötajatelt ning oma personalilt ja sellepärast on meil vaja eh, vajalikke ressursse, me ei peaks eh, nii-öelda püksirihma pingule tõmbama, aga samas Euroopas on kriis ja me peaksime solidaarsust demonstreerima nendega, kes kogu aeg peavad kulusid koomale tõu-, tõmbama, pean siinkohal silmas äh, kreeklasi, poolakaid ja nii edasi. sellepärast olen ma Euroopa Parlamendi eelarve kärbete poolt, aga paralleelselt peaksime me otsima veelgi tõhusamaid alternatiivlahendusi. täna on siin mainitud Euroopa Parlamendi töökohta Strasbourgis, see on ausalt öeldes meie jaoks täiesti arusaamatu, me räägime sellest iga päev. sama arus-, saamatu on see miljonitele eurooplastele, kellel ei ole aimugi, miks Euroopa Parlament kahes kohas töötab, me peame eh, midagi ette võtma ja selle naeruväärse olukorra eh, lõpetama. minu olen kogu aeg olnud selle poolt, et Euroopa Parlament töötaks vaid ühes geograafilises punktis ja nimelt Brüsselis, mis tähendaks miljoneid kokkuhoidu. aitäh, härra Koval, üks minut. aitäh. ma tahaksin tänada raportööri raporti eest, aga ma kardan, et see on läinud äh, raisku, sest seda võiks vähendada kolmele sõnale kärpida, kärpida, kärpida äh,. kui me tahame olla väärikad eurooplased, siis me peame alustama kulude kärpimist siin. ma pöörduks härra Rübigi poole. võib-olla me tõesti ei kuluta palju raha, aga kas teie usaldaksite oma raha üle otsustamise kellelegi, kes ei saa ka oma rahaga hakkama? me kulutame ka liiga palju raha propagandale, jah, ma olen nõus selles osas härra Rübihiga, see on ainukene küsimus. jah, me peaksime rahastama äh, Euroopa ajaloo maha, maja ja kõige parema äh, propaganda saame siis, kui me vähendame omaenda kulusid. viisteist protsenti päevarahast maha, lihtsalt kärpida suur tänu, mul on nüüd vaba mikrofon, mitu kõne, kõnesoovi. kõigepealt proua Pasescu. suur tänu, president, arvestades liikmesriikide ees seisvaid äh, majandusprobleeme, on eelarvedistsipliin hädavajalik institutsioonid peavad olema vastutustundlikud ja tegema kokkuhoidu. praegusel hetkel on institutsioonide halduskulud umbes äh, viis koma kaheksa protsenti kogu Euroopa Liidu eelarvest. selleks, et edasisi kärpeid teha, peame määratlema äh, need eelarveread, kus on kattumisi ja ebatõhusust. samal ajal peame analüüsima ka neid võimalusi hoida kokku, mis tuleneksid äh, teadmushaldussüsteemi rakendamisest. ma viitaksin finantsmääruse artiklile kakskümmend seitse. selle kontekstis äh, on selge, et institutsioonide äh, eelarved peavad olema majanduslikult tõhusad. aitäh. ja järgmiseks härra Kozlovski. aitäh härra president. ma arvan, et majanduskriisi kontekstis ja riigi võlakoormate kontekstis on väga oluline, et Euroopa Parlament ja tema liikmed näitaksid üles vastutustunnet ja eelarvedistsipliini. ma olen nõus raportööriga selles osas, et lähimate aastate jooksul peab meie eelarve olema realistlik ja me peame ka võtma meetmeid, et pikemas perspektiivis kokku hoida reisikulude äh, külmutamine aastaks kaks tuhat kolmteist tundub äh, mõistlik lahendus, arvestades praeguste raskustega ma olen nõus ka sellega, et praegusel ametiajal peaksime piirama kinnisvaraprojektide algatamist, me peaksime piirduma nendega, mis on juba algatatud ja samuti arvan ma, et juhatus ja eelarvekomisjon peaks terve aasta jooksul tegema koostööd, peaksime muutma ka olemasolevat eelarvemenetlust. suur tänu, härra Ferreira, üks minut. suur tänu, härra president, ma usun, et saab ära teha palju selleks, et Euroopa institutsioonide, sealhulgas parlamendi kulusid vähendada. aga samas me peame kordama neid muresid, mis meil on äh, seoses mitmekeelsuse põhimõtte järgimisega selles majas. Need äh, probleemid äh, tekit-, mis äh, on seotud äh, kulude kärpimisega suulisele tõlkele, võivad tekitada ka probleeme teatud liikmetele, kes soovivad rääkida oma öö, äh, keeles ja mõned tekstid on kättesaadavad ainult inglise keeles. nii et mina ütleksin, et äh, edasised kärped kirjaliku ja suulise tõlke vallas muudaksid olukorra veelgi halvemaks. Neid kärpeid ei tohiks teha me ei saa koondada inimesi, kes on äh, mitmetele koja liikmetele hädavajalikud paljud tõlkijate töökohad ja tõlkide töökohad on ohus ja seda ei peaks praegu olema. härra Silvestris. suur tänu. kärped äh, halduskuludele ja kasvu piiramine on võtmesõnad kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve osas, ma toetan neid ja ma tänan härra Vooni äh, tehtud töö eest olukorras, kus teda on väga palju toetatud kõigi meie poolt. me oleme majanduskriisis ja Euroopa peaks äh, oma sõna maksma panema. meil on vaja tugevat Euroopa juhtimisstruktuuri ja meie omalt poolt peame panustama koos liikmesriikidega, me peame näitama kodanikele, mida tähendab Euroopa ja kuidas meie majanduskasvu toetama. meil on äh, võimalik teha valikuid eelarve osas, aga eelkõige peaksime toetama strateegiaid, mis toetavad liikmesriikide äh, majanduskasvu. Itaalias oleme näinud kärpeid kärbete otsa ja kodanikud on sellega juba harjunud. Euroopa vaim on liikmesriikides madalseisus ja on väga raske kodanikele selgitada, miks meil on kaks asukohta. suur tänu ja nüüd proua Sinclair suur tänu ja minu õnnetlused härra Voonile raporti eest ja ma kiidan teda selle eest, et temast on saanud kuningas Kanut kahekümne esimesel sajandil. aga kuningas Kanutil oleks olnud Äh, olukord palju kergem kui äh, meil praegu oma kulude kärpimisel, arvestades, et meil on majanduskriis ja liikmesriikides konsolideeritakse eelarveid, oleme meie ikkagi olukorras, kus Euroopa Liit ei äh, taha tõele näkku vaadata, me tahame külmutada inflatsiooni tasemel, see tegelikult tähendab ikkagi eelarve suurendamist. meie peaksime aga vähendama kulusid, vähendama kulusid meie maksumaksjale ja selle aluseks peab olema äh, sõltumatu hinnang. meie päevaraha on sada, kolmsada neli eurot, kes äh, ei äh, meil on liikmeid, kes äh, kirjutavad ennast reedel Strasbourgis olevaks ja valetavad ja varastavad sellega ja Äh, mis puudutab esindus- ja reisikulusid, siis äh, nende puhul peaksid olema dokumendid üheksakümne protsendi ulatuses peaks olema täpsem kontroll. Euroopa ajaloomaja on täielik äh, maksumaksja raha raiskamine, lõpetame selle priiskamise ja anname maksumaksjale tema raha tagasi ja viimasena härra Ribik, palun. suur tänu, president mulle tundub, et siit arutelust on selgunud, et kodanikel on õigus saada rohkem teada selle kohta, mis siin kojas toimub, mida meie nende heaks teeme ja seetõttu mina tahan öelda, et meie äh, avalikus suhetealane töö peaks olema parem, me peaksime saama rahvusvahelist äh, Äh, tunnustus sellest, mida me teeme, me peame seda ka äh, edastama kõikides keeltes, sellepärast on ka tõlge nii oluline. Euroopa Parlament on unikaalne maailmas, sellepärast et mitmekeelsus on osa selle töö äh, struktuurist. see, et tagataks täielik mõistmine liikmete vahel on väga oluline ja ka liikmed peavad sõnumeid seda sõnumit edastama. me peame välja ütlema, et äh, et me teeme head tööd. kas see on nüüd sinine kaart või? protseduuriline küsimus suur tänu, härra president. eelmistes aruteludes, mis puudutasid inimõigusi, oli minul äh, sinine kaart ja kõneaeg ja te ei lubanud mul teist korda sinist kaarti kasutada. meil oli nüüd keegi, kellel oli kõneaeg, kellel oli sinine kaart ja kes sai ka veel vaba mikrofoni all sõna. ma ka märkasin, et Rahvapartei on saanud väga palju vaba mikrofoni aega, kuigi mina küsisin esimesena mikrofoni. meil peaks olema ka mingisugune kvaliteet selles osas, kuidas meie siin oma tööd korraldame. proua Sinclair ma mõistan, et ma arvan, et kõigil on olnud võimalus oma seisukohti avaldada, ka teil on olnud see võimalus ja ma ei usu, et see oleks olnud äh, menetlus, protseduuri korraga vasta, vastuolus. ja nüüd annan sõna härra Voonile. suur tänu, tänan ka variraportööre ja kõiki kolleege tänaste panuse eest ja mulle tundub, et oleme jõudnud konsensusele selles osas, et parlamendis tuleb teha äh, kärpeid selleks, et äh, natukene vähendada meie eelarvet, ma usun, et peasekretär vaatab meid äh, telekast ja võtab kõik teadmiseks. loomulikult meil on erinevusi selles osas, kuidas neid kärpeid saavutada, kuidas neid teha ja meil on siin erinevaid seisukohti olnud asukoha küsimuses, tõlkeküsimuste küsimuses, Euroopa ajaloo maja osas ja nii edasi ma arvan, et seda kõike võiks käsitleda see töörühm, mille ma pakkusin välja, aga samas me peaksime olema ka nii paindlikud kui võimalikud, nii et ma paluksin seda töögrupi ideed kaaluda ja üksikasjad otsustame hiljem. me peame leidma tasakaalu erinevate seisukohtade vahel siin kojas ja meie eesmärgiks on vähendada eel-, on suurendada parlamendi eelarvet nii vähe kui võimalik, samas tagades parlamendi tõhusa toimimise, aitäh! suur tänu, härra Voon, nüüd on meie arutelud lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. suur tänu! kas äh, taas äh, protseduuriline küsimus? kõnelejal puudus mikrofon. jah mul on ka protseduuriline küsimus, me räägime siin suhteliselt vaakumis, sellepärast et pole kohal ei peasekretäri ega vastutavat asepresidenti, kes on eelarve eest vastutav, nii et tegelikult ma arvan, et me peaksime mõtlema ka sellele, et kui järgmine kord see küsimus taas aruteluks tuleb, oleksid kõik need isikud kohal. suur tänu, ma olen igati nõus teiega kui me arutame niisuguseid olulisi küsimusi, nagu näiteks eelarve, siis isik, kes või isikud, kes on selle eest vastutavad, peaksid olema kohal. nii et ma olen täiesti nõus teie märkusega ja ma esitan selle ka parlamendi juhatuse koosolekul. aitäh! nüüd on sessioon lõppenud kuni kella üheksani. jätkame kell üheksa.